nüüd me jõuame viimase raporti juurde, mis meil täna päevakorras on. see puutub Gratsa Moura raportit Euroopa Liidu mitmekeelsusest. palun, härra raportöör. suur aitäh. mitmekeelsuse teema on see, mida, mille suhtes Euroopa Parlament ja komisjon, majanduskomisjon äh, vastu võtnud hulgaliselt kõikvõimalikke dokumente. raport käsitleb selle küsimuse erinevaid fatsette, toetab komisjoni seisukohta mitmekeelsuse osas me toetame igal juhul Euroopa mitmekeelsuse säilimist ja vastavasisulisi programme. meie jaoks on keel sotsiaalse integratsiooni eeltingimus. see aitab äh, tõhustada kultuurilist teineteise mõistmist, ajalugu, ja seetõttu tuleb mitmekeelsust igati edendada. see on, seetõttu on oluline, et Euroopa Liidu ametlikes keeltes tuleks äh, välja anda kõik Euroopa Liitu puudutavad materjalid. lisaks sellele on Euroopa Liidus väga palju keeli, mis ei ole ametlikud keeled kõigepealt äh, tuleb etendada Euroopa Liidu amet, ametlike keelte kasutamist ja nendes riikides, kus on ainult üks, äh, ühe riigikeele kõrval ka regionaalseid keeli, siis tuleb tagada nii äh, selle ametliku riigikeele areng kui ka regionaalsete keeltega arvestamine ma arvan, et esialgu ei ole regionaalt, regionaalsed ja vähemuskeeled eh, saanud nendele vajalikku tähelepanu ma leian, et eh, me ei saa eh, nende keelte olemasolu eirata ja sest, et seniste keelte rääkimise õigus kuulub inimese põhiõiguste hulka. ma mõtlen näiteks katalaani keelt, baski keelt või, ja muud sellist näiteks Hispaanias, Hispaania on tänasel päeval riik, kes võttis kolme kuu jooksul vastu otsuse, et katalaani ja baski keelt on vaja edendada. ma arvan, et teist alt-, sellele lähenemisele alternatiivi pole. ei saa ometi olla, et Äh, siin edendatakse riiklikku protektsionismi ja jäetakse vajaliku tähelepanuta äh, regionaalsed ja vähemuskeeled, mis kujutavad endast inimese äh, eneseväljenduse põhilist õigust. kultuuri- ja hariduskomisjon võttis vastu äh, selle käesoleva raporti seitsmeteistkümnendal äh, veebruaril valdava häälteenamusega ja äh, rõhutas kultuurilise mitmekesisuse ja pluralismi igati suurt elujõudu. nii palun volinik härra Michel täna õhtul viimast korda. president, daamid ja härrad, tahaksin kõigepealt ähm, tänada selle raporti eest, mis puudutab mitmekeelsust ja mis seab, paneb rõhku keeleõpetusele ja mille eesmärgiks on siis see, et mitmekeelsus jõuaks meie ühiskonna kõigi kihtideni ja see võimaldaks ja siin on tähelepanu pööratud ka meedia rollile keelte omandamisel ning suhetele kolmandate riikidega jagan raportööri nägemust sellest, et äh, mitmekeelsusel on tõepoolest mõju kodanike igapäevaelule, see võimaldab äh, suurendada nende liikuvust, majanduskasvu ning äh, see on väga oluline ka üleilmastumise seisukohast põhimõte emakeel pluss kaks võõrkeelt on komisjonina siia olnud väga oluline ning teie raport rajanebki sellel agiil. siin on tähelepanu pööratud äh, konkreetsetele ühiskonnakihtidele, näiteks sisserändajatele ja ka nendele, kes on praegu õppest, aktiivsest õppest veidi kõrvale jäänud, nende rühmadeni jõudmiseni ja nende motiveerimiseks äh, on väga olulised äh, uued tehnoloogiad, mis meie kasutuses on. ja siis vastavalt sellele on võimalik ka igale rühmale vastavaid meetodeid äh, välja kujundada ja siin me räägime Euroopa Liidu ametlikest keeltest, regionaalsetest äh, keeltest ja ka teistest maailma keeltest. see kõik peegeldub seda mitmekeelsust, mis, mitmekesisust, mis Euroopa Liidus valitseb ja väga oluline on osata riigi, riigist räägitavaid keeli selleks, et ähm, osaleda täielikult riigi sotsiaalses ja poliitilises elus. mul on väga meel, et äh, parandus, et parlamendi enamus toetab seda lähenemist mu mitmekeelsusele. tänan, härra volinik. ka selle raporti osas hääletatakse homme. tänane päevakord on ammendatud. homme kell üheksa 9 jätkame, et töötada kella üheksast kella üheni ja nii edasi. päevakord on avaldatud, tutvuge sellega internetis, sellega on tänaseks kõik.